kohalikel valimistel teatame, et alates kahekümne viiendast veebruarist on nende kohad vabanenud Euroopa Parlamendis. ning lõpuks tavamenetluse korras oleme me allkirjastanud nõukogu ja es-, president ja mina neli õigusakti vastavalt artiklile seitsekümmend neli Euroopa Parlamendi kodukorrast ja eh, nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse meie protokollis, käesoleva istungjärgu protokollis Läheme nüüd edasi praeguse osa istungjärgu